euroala välisesindus, seda teemat käsitletakse koheselt pärast äh, härra Laineni rapor-, raporti arutamist. et seega on päevakord vastu võetud. kallid kolleegid, vastavalt päevakorrale läheme päevakorra esimese punkti juurde ja tegemist on Euroopa Parlamendi presidendi avaldusega ja puudutab see Baltimaadest tuhande üheksasaja neljakümne esimesel aastal küüditatute mälestamist. pärast seda leiab aset äh, lühike arutelu, võtavad sõna äh, fraktsioonide esindajad, tegemist on väga tähtsa teemaga. kallid kolleegid, mu daamid ja härrad, sellel kuul tähistame me seitsmekümne aasta möödumist massilistest, massilisest küüditamisest, tuhande üheksasaja neljakümne esimesel aastal Baltimaadest. selle küüdistamise eesmärgiks oli vabaneda Eesti, Läti ja Leedu äh, poliitilisest ja sotsiaalsest eliidist, tegemist oli teadlastega, poliitikutega, sooviks oli välja juurde iga, igasugune vaba mõtlemine kümned tuhanded inimesed olid see, olid seeläbi Nõukogude terrori ohvriteks ja me peame sellega seoses mõtlema selle pea, võitluse peale totalitaarsete režiimsi, režiimide vastu. see valu, läbi mille, eh, mida on pidanud need rahvad tundma, on andnud neile jõudu ja jõudu ühinemaks ka vabade eh, rahvaste perega kahekümne teisel juunil, kahe nädala pärast tähistame me öö, Saksamaa ründamist, mis lõpetas kokkuleppe Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel, nii et meil on sel kuul tähistada väga tähtsaid päevi ja me mõtleme sellega seoses oma Eesti, Läti ja Leedu kolleegide peale. mõtleme selle peale, kuidas need rahvad on suutnud ületada kõik need raskused, mis nende teel on olnud. ja seoses sellega väljendame oma lugupidamist nendele öö, rahvastele. Läheme nüüd lühikeste sõnavõttude juurde poliitiliste fraktsioonide poolt, härra Tunne Kelam, palun aitäh, president, aitäh nende lahkete solidaarsussõnade eest. seitsekümmend aastat tagasi äh, küüditati umbes viiskümmend tuhat Eesti, Leedu ja Läti, Läti kodanikke. Nad viidi oma kodudest Balti riikidest minema. kui võrrelda seda arvu viiskümmend tuhat viie koma viie miljoniga, mis oli tollane Balti riikide rahvaarv ja võrre-, võrrelda seda Prantsusmaa või Saksamaa rahvaarvuga, siis see tähendab, et nelisada kolmkümmend kaks, see oleks olnud sama, kui Ühendkuningriigist oleks nelisada kolmkümmend kaks tuhat inimest küüditatud. Õnneks Prantsusmaal ja Ühendkuningriikides seda ei juhtunud, küll aga juhtus see Balti riikides. juba neljakümne esimese aasta maikuus otsustasid Nõukogude eh, Liidu juhid, et Eesti, Läti ja Leedu nõukogude vastased elemendid tuleb küüditada ja need olid inimesed, kes kuulusid nende riikide poliitilise eliidi hulka. Eh, need inimesed viidi Siberisse loomavagunites Nad viidi Siberisse, kus nad seisid silmitsi külmaga, sunnitööga. mehed eraldati oma peredest, nad viidi vangilaagritesse, kus paljud neist surid või hukati. paljudes äh, kohtades peaaegu viiskümmend protsenti küüditatutest surid tuhande üheksasaja neljakümne esimese aasta küüditamised andsid kohutava hoobi demokraatlikule kodanikuühiskonnale selline valimatu vägivald põhjustas ohvritele tohutuid psühholoogilisi traumasid, tõi kaasa pikaajalised hirmud, allasurutud tunded, tsensuuri, passiivsuse. selle kõige tulemuseks oli tunne, et õiglus ei saagi kunagi võidule. Sergei Kovaljov, Sahharovi auhinna kandidaat, on öelnud, et tollased teod olid kuriteod inimeste, inimsuse vastu. ja seetõttu on väga oluline meenutada seda, mis toimus Balti riikides seitsekümmend aastat tagasi, see aitab meil mõista, et meil on ühine minevik. täielik teadmine nendest kuritegudest mind tuhande üheksasaja neljakümne esimesel aastal toime pandi, peaks saama osaks meie ühisest Euroopa ajaloost kallid kolleegid, ma tahaksin teid kõiki tänada selle eest, et te olete meid kuulanud tähelepanuga, te olete üles näidanud solidaarsust ja teie solidaarsus on Balti rahvastele aastaid olnud oluline, aitäh! Dziękuję bardzo, e, pan Hannes Svoboda. suur tänu edasi, Hannes Svoboda sotsiaaldemokraatide ja demokraatide nimel suur tänu, härra president, härra Kelam, Balti riikide kolleegid, parlamendiliikmed. täna me mõtleme Baltimaades toimunud massiküüdistamistele, mis on tume episood meie ajaloos. eelmisel sajandil, eelmist sajandit me võimegi mäletada kui küüditamiste sajandit ja täna mälestame selle ebainimliku kohtlemise ohvreid. me tahaksime täielikku selgust ajaloos nende metsikuste kohta, mis Stalini režiimi ajal korda pandi. me tahame tegelikult toetada Venemaad oma ajaloomälestustega toimetulemisel me mõtleme ohvritele eh, Balti riikides, aga samas mõtleme ka ohvritele, kes aeti välja Türgist, mõtleme eh, rahvastikuvahetuse üle Türgi ja Kreeka vahel ja küüditamistele ka sajandi keskel nii natsliku kui kommunistliku režiimi ajal küüditamised pärast teist maailmasõda tekitasid sügavaid haavu ja äh, siinkohal ei saa unustada ka rahvaste ümberasustamist ja rahvastiku liikumist endise Jugoslaavia piires. me peame tulema toime erinevate küüditamiste vormidega oma ajaloomälestustes. tarvis on tuvastada võimalikul määral ka e, süüdi olevad osapooled, näiteks nagu Mladici puhul tarvis on selgelt tunnustada, et Euroopa ühendamise protsess ei ole veel lõpule jõudnud. see ajalooline ülesanne ei ole midagi, mida me teeme ainult enda jaoks, vaid see on ka paljude ohvrite mälestuseks Euroopas. poliitikud nii idas kui läänes on teinud koostööd selle mm, projekti kallal, näiteks Gdanski deklaratsioon, Poola ja Saksa presidendi ühisdeklaratsioon me peame olema teadlikud sellest, äh, mis toimub ka siis, kui saadetakse inimesi tagasi Araabia maadesse Vahemere äärest. me püüdleme ju piirideta Euroopa suunas. me peame tunnustama küüditamiste ohvreid ja samas püüdlema Euroopa ühtsuse poole, sest see on ainus tagatis vältimaks taolisi kannatusi tulevikus me ei saa iial unustada teise maailmasõja sündmusi ja ka sellele järgnevat, see on endiselt asjakohane ka tänapäeval. aitäh! suur tänu! edasi härra Leonidas Donskis ALDE fraktsiooni nimel. Euroopas Parlamendi president, aitäh! parlamendi president, lugupeetud kolleegid, küüditamised Balti riikides, mis leidsid aset tuhande üheksasaja neljakümne esimesel aastal, on kahtlemata üheks kahekümnenda sajandi kõige traagilisemaks sündmuseks. hoop, mis tabas Lätit, Leedut ja Eestit, nende riikide elu, poliitikat, oli selline, mis isoleeris need riigid pooleks sajandiks samuti lõhestas see Euroopa ühtsust. Balti riikide isolatsioon lõppes alles tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal, kui me saime hakata äh, tõsiselt rääkima oma ajaloost, aga alles kahe tuhande neljandal aastal, siis kui Balti riikidest said Euroopa Liidu liikmed, võib öelda, et Balti riikide ajaloos toimus oluline pööre paljud inimesed, kes olid omal ajal väga eesrindlikud, edumeelsed, olid need inimesed, kes küüditati. see oli väga oluline äh, tunnus äh, stalinlikule masinavärgile, alati püüti kõrvaldada kõige paremaid inimesi tänaseks on tollased sündmused ajalugu, täna me võime ainult mälestada äh, neid inimesi, kes küüditati, mälestada küüditamise seitsmekümnendat aastapäeva, äh, mõelda nendele inimesele vääri, väärikusega ning äh, ühtselt, aitäh! Äh, kolleeg Robert Zile. aitäh ja nüüd härra Zile ECR fraktsioonist. aitäh, president! kuigi Balti riikide elanike küüditamine tuhande üheksasaja neljakümne esimese aasta juunis ning neljakümne üheksanda aasta märtsis oli väga suureks alanduseks inimestele, inimesed saadeti surmalaagritesse, nad saadeti Siberi, Siberisse. aga sellele kõigele vaatamata ei ole Euroopa üldsus tollastest sündmustest teadlik Hitleri režiim on hukka mõistetud. Stalini režiim, seevastu Stalini poolt toime pandud genotsiid on midagi, mida mõningates poliitilistes ringkondades peetakse endiselt kui millekski selliseks, millest ei ole vaja rääkida, millele ei ole vaja anda hinnangut. see on avaldanud väga eba, negatiivset mõju Balti rahvaste äh, meelelaadile. Solženitšin on öelnud, et küüditamine õõnestas inimeste moraalset, moraal, moraali, nende solidaarsust. miks peame me ikka veel kuulama Moskva versiooni ajaloost? Moskva räägib kogu aeg, et Balti riike ju ei okupeeritud, ei olnud Ribbentropi-Molotovi pak-, pakti, mille tulemusena okupeeriti äh, Balti riigid. miks me endiselt peame kuulama äh, seda lugu, et, äh, et meid lihtsalt vabastati meie ühiskonna kõige paremast osast, ega ma kutsun Euroopa Komisjoni üles tegema kõike, mis nende võimuses, selleks, et toime panna uurimine tollastesse kuritegudesse, nii et, et kõik totaalsete režiimide kuriteod mõistetaks hukka, aitäh. Eh, suur tänu, kallis kolleeg, härra Franz Obermeier. aitäh, härra president Hitler ja Stalin tegid oma huvid Kesk-Euroopas väga selgeks ja ühe tulemusena kannatasid selle all ka Baltimaad. küüditati riikide juhtkonnad ja eliit juunis ja inimesed lahutati oma kodust ja perekonnast. selle kuulutati inimsuse vastaseks äh, kuriteoks. see tähtpäev on riigipüha ka näiteks Eestis. oluline on meenutada neljateistkümnendat juunit, oluline on mitte unustada, mida kannatasid need väikesed vabariigid. suur tänu, äh, käesolevaga on arutelu lõppenud. järgmine päevakorrapunkt on härra Laineni raport Euroopa keskkonnamajanduslik arvepidamine. annaksin kõigepealt sõna raportöörile Jo Lainenile, palun. jah, härra president, härra komissar, liibe kolleegid. president, volinik, kolleegid